tehtud otsuse teemal. lühike küsimus äh, kolleegilt, kas te tahate kodukorra kohta midagi? proua juhataja, ma tahaksin teilt paluda midagi ma arvan, et Euroopa peaks äratada saadud letargiast ja see oli loomulikult väga oluline kodukorrapunkt. nii, ja nüüd me tuleme siis nende uute oskuste tegevuskava juurde, volinik proua Tyson, palun. proua president, lugupeetud saadikad, mul on suur heameel olla siin täna teiega Strasbourgis, et uute oskuste agendat tutvustada, mis ametlikult võetakse vastu ja tutvustatakse pressile reedel, aga mul on hea meel juba täna siin olla, et teiega jagada meie agenda peamisi Eh, elemente, see uute oskuse tegevuskava on üks kõige tähtsamaid elemente komisjoni käesoleval aasta tööprogrammis. see eh, on täitmaks meie eh, eesmärki tagada Äh, töökohad, majanduskasv ja õiglus. ja ma tänan teid aktiivse osalemise eest selles arutelus. möödunud aastal te võtsite vastu raporti, mis puudutab kahekümne esimese sajandi konkurentsivõimelist tööturgu Marina Tšabalovalt ja sel aastal te võtsite vastu resolutsiooni noorte äh, tööhõive kohta, Marek Plura oli selle autoriks ja samuti mobiilsuse ja kutsehariduse ja koolituse raport valmis teel. Ernest Malagall oli selle autor, need on lihtsalt mõned, mis ma teie algatustest ära nimetasin. samuti oli väga kasulik ühiskuulamine, tööhõive ja kultuurikomisjonil aprillikuus, kus mina osalesin koos kolleegiga Navratšitšiga komisjonist lugupeetud saadikud, jah, oskused viivad meid heaolule, õigete oskustega inimesed saavad kvaliteetsed töökohad ja saavad realiseerida oma potentsiaali ja olla aktiivsed, kindlameelsed kodanikud maailmas, mis nii kiiresti muutub, on vaja oskusi ka selleks, et innovatsiooni tagant tõugata ja Euroopa konkurentsivõimet tõsta. olukord nõuab tegusid, üle seitsmekümne miljoni eurooplase öö, omavad halbu, ebapuudulikke lugemis, kirjutamise, arvutamisoskusi. üks neljast täiskasvanut ei ole saanud keskharidust lõpetada ja paljud inimesed töötavad allapoole oma oskusi, naised eh, on küll kuuskümmend protsenti lõpetanutest, aga nende tööpuudus on suurem kui meestel samas nelikümmend protsenti Euroopa tööandjad ei leia õigete oskustega töötajaid oma ettevõtetesse ja liiga vähe inimestel on ettevõtja oskusi ja meelelaadi, mis on vaja, et omaenda äri asutada. peale selle Eh, digitaalsed muutused muudavad meie töökeskkonna ja elukeskkonna, samuti äri eh, tegemist ja seda, milliseid oskusi me vajame. meil jääb vajaka eh, kõrgetasemelisest oskustest ja kolleeg Avramopulsega te just rääkisite sellest ning kutseharidus ja kutsekoolitus jääb ikkagi paljude inimeste jaoks teiseks valituks haridusteel Eh, liikmesriikide ja piirkondlikud tööturud ja koolitussüsteemid on suurte väljakutsete ees kõikides liikmesriikides, neil on ühesugused probleemid kõikjal Äh, uute oskuste tegevuskava Euroopale omab kolme prioriteetset valdkonda. kõigepealt oskuste taseme parandamine ja öö, äh, oskuste aktuaalsuse suurendamine tööturu huvidest lähtuvalt. oskuste ja kvalifikatsioon peab saama roh-, paremini võrrelda piiriüleselt ja ka sektorite üleselt. on vaja paremini prognoosida, milliseid oskusi läheb vaja praegu ja juba ka tulevikus on vaja meetmeid kiirendada, kedagi ei tohi maha jätta, me pakume välja eh, põhiliste oskuste garantii ja sellega me anname madalate oskustega inimestele võimaluse järele jõuda teistele ja omandada need oskused, mida on vaja selleks, et nad töö leiaksid, tööle saaksid jääda ja nende olukord tööl paraneks Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku läbivaatamine muudab lihtsamaks mõista ja või võrrelda oskusi ja kvalifikatsioone ja soodustab ka tööalast ja õpingutalast mobiilsust. me oleme välja pakkunud ka projekti öö, oskuste kohta erinevates majandussektorites ja üheskoos äh, sektorid identifitseerivad, milliseid oskusi vajavad ja millised on praktilised lahendused. Ehm, pagulased, sisserännanud toovad Euroopas väga mitmekesised oskused ja saavad panustada meie majandusse, et nüüd paremini integreerida nad tööturgu, me teeme ettepaneku kolmandate riikide kodanikele oskuste profiilskeem luua, et dokumenteerida nende oskused ja kvalifikatsioonid ja nende ametialased kogemused. ja põhine kurss meie tegevuskavas on äriettevõtete ja hariduse sidemete tugevdamine, need partnerlussuhted omavad ülitähtsat rolli, et ettevõtlust edendada ja ettevõtlusvaimu ärgitada teised meetmed äh, on kavandatud järgmisel kahele aastale. aasta lõpul me pakume välja Europassi äh, raamistik läbi vaadata, et dokumenteerida paremini oskused ja kvalifikatsioonid ja me loodame siin teie toetusele, et kiiresti vastu võtta see dokument, kui aeg tuleb. ning me käivitame ka digitaalsete oskuste ja äh, ametikohtade programmi, et luua selline äh, suur reserv ähm, andekatest inimestest, kellel on suured digitaalsed oskused. aastal kaks tuhat seitseteist me kavandame revideerida kahe tuhande kuuenda aasta pea põhipädevuste raamistikku ning äh, tahame moderniseerida kutseharidust ja kutsekoolitust ning tuleb ka algatus selle kohta, et parandada informatsiooni selle kohta, kuidas lõpetanud edenevad tööturul. Äh, lugupeetud saadikud, Euroopa rahalised vahendid on olemas selleks, et need ettepanekud ka ellu rakendada. aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend üle kahe kümne seitsme miljardi on ette nähtud Euroopa Sotsiaalfondist oskuste toetamiseks. Euroopa heaolu sõltub meie eh, kõige suuremast väärtusest, meie inimestest. kiiresti muutuvas globaalses majanduses on just inimeste oskused need, mis tagavad meile konkurentsivõime ja majanduskasvu. ja oskuste tegevuskava eh, näitab, kuidas Euroopa Liit saab liikmesriikides tehtavale mm, väärtust lisada ja ma usun, et üheskoos me tõesti vallandame Euroopa täieliku potentsiaali aitäh, proua volinik ja nüüd me tuleme fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, esimesena saab David Kaasa sõna, teil on kaks minutit. proua juhataja. suur tänu, ma tervitan eh, seda Euroopa oskuste tegevuskava, mis võimaldab meil täita lüngad ja tagada, et need täiskasvanud, kellel on madalad oskused, saavad eh, õppida siiski lugemis, kirjutamis- ja arvutamisoskused piisavalt ja öö, eh, tähtsad on ka ju kutseoskused. Eh, komisjon selgitas väga hästi et oskusi ja kvalifikatsioone tuleb ka tunnustada, samamoodi nagu praegu akadeemilisi kvalifikatsioone tunnustatakse. selleks, et eh, muutustega kaasas käia, on tähtis, et sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud, äriühingud, koolitusasutused, teadusringkonnad oleksid kaasatud ja et kogu aeg ka õppekavade sisu ajakohastataks ja et õppekavad vastaksid paremini tööturu vajadustele. liikmesriike tuleb julgustada öö, eh, oma õpetajale suuremat mõjujõudu andma ja ka ennast täiendama. Eh, ma tervitan seda uute oskuste tegevuskava, sest see loob väga mitmesugused instrumendid, mis võivad tuua edu tööturul. tööturg muutub meil väga kiiresti ju. tähtis on ka tagada sidusus tegevuspoliitikate vahel erinevates liikmesriikides ja tulemusedki peavad olema sidusad, ainult nii on meil edu meil on vaja inimesi põhioskustega, nad peavad olema kirjaoskajad, nad peavad oskama rohkem kui ühte keelt ning omama digitaalset pädevust, selliseid inimesi on meil vaja ja ma usun, et mm, me saame, peame ka ettevõtlusoskusi edendama. suur aitäh ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna Juta Steinrück, teil on kaks minutit jah, haridus on meie tulevik ja sellepärast peab see olema meie päevakava esimeste tööpunktide seas. viimastel aastatel tehtud programmid olid ka seotud investeerimisega kooliharidusse, kuid need rahalised vahendid olid väga tagasihoidlikud. kui me vaatame olukorda Euroopas, siis loomulikult ei ole praegu tehtav piisav digitaalset tulevikku silmas pidades. digitaalsed oskuste poolest ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid maailmas tipptegijate hulgas ja selleks, et sinna jõuda, on meil vaja edukat äh, hariduspoliitikat, äh, mis tähendab, et kõigil peab olema tasuta juurdepääs äh, ligipääs haridusele, kaasa arvatud digitaaloskustele, neid oskusi on vaja kõikidel noortel inimestel, neid andmeid on vaja selleks, et nad saaksid vastu võtta põhjendatud otsuseid ja edendada enesekindlust ja meil on vaja tagada, et noortel inimestel oleks juurdepääs uutele tehnoloogiatele, aga nad ei tohi olla vaid tarbijad nad peavad selle najal edasi liikuma, meil on vaja komplekssemaid Äh, äh, elukutse profiile äh, selleks, et tööturul kohtuksid tööandjad töövõtjatega, kes on tööd selles maailmaks ette valmistatud. kolmandaks, kui me peame elukestva õppe institutsionaliseerima me peame eh, arvestama sellega, et areng kiireneb üha ja sellega tuleb suuta sammu pidada, selleks et eh, selle kõigega toime tulla, vajame strateegiat selleks, et astuda jõudsalt vastu tulevasele eh, spetsialistide puudusele meil eh, peab olema ka eh, võimalus VKE-dele pakkuda eh, kvalifikatsiooni parandamisest osasaamist väi-, väikese ta-, tasu eest ja nüüd palun kolleeg Zdislav Krasnodebski, ECR, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. ma nõustun teiega, ma nõustun ka kolleegidega oskused ja kvalifikatsioonid on väga olulised. me tervitame Euroopa Komisjoni algatust. ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et me ei saa keskenduda ainult sellele, et meil ei ole piisavalt palju kvalifikatsioone. me peame mõtlema ka sellele, kuidas suurendada nõudlust kvalifikatsioonide järgi ja kuidas suurendada taotluste arvu. me ju teame, et valitseb suur lõhe selle vahel, mida tööturg vajab ja selle vahel, mida pakkuda on ning Euroopa Komisjon soovib nüüd seda lõhet sulgeda. aga kutsehariduse raporti järgi, mis pärineb kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, on igal neljandal isikul tegelikult liiga kõrge kvalifikatsioon selle jaoks, mida nad teevad ning äh, kakskümmend seitse protsenti inimesi on liiga andekad, äh, liiga kvalifitseeritud, mistõttu nende töökoht ei paku neile rahuldust. ka see on probleem ja komisjon peaks sellega tegelema, suur tänu! aitäh! ja nüüd järgmisena ALDE nimel Martina Dlabajova lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. me ootame kannatamatusega seda, milline saab olema see uute oskuste agenda. tegemist on meie jaoks ju ühe võtmetähtsusega teemaga ja ALDE peab oskuste teemat väga oluliseks kui me räägime uutest oskustest ja kvalifikatsioonidest, tuleb silmas pidada, mida tööturg tegelikult ta, ta tegelikult vajab. Teie, proua volinik, ütlesite ise, et Euroopa ühiskonnal on peamiseks probleemiks see, et ei leita inimesi, kellel oleks piisavad pädevused, piisavad oskused. see puudutab eriti IT-alast pädevust. praegu valitseb tööjõu puhul väga suur liikuvus see tähendab seda, et kvalifikatsioone tuleb riikidevaheliselt ka tunnustada ja eriti oluline on see just nimelt IT-ekspertide vahel, IT-ekspertide puhul. me peame noortele näitama, et tööturg tõepoolest funktsioneerib. me peame tegema ühiselt tööd selle nimel, et tehniline haridus ja praktiline haridus oleksid noortele atraktiivsemad. me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, mismoodi me saame isikuid välja õpetada töökohtadel ja äh, ka praktikatel ning kuidas me saame anda inimestele vajaliku hariduse ja vajaliku elukutse. me peame tegema rohkem selleks, et äh, me suudaksime vastata homse maailma vajadusele kui Euroopa majandus tahab kasvada, siis on meil vaja mõelda tööturule ning võtta kõik need meetmed, millest ma rääkisin. lugupeetud proua volinik, ma tänan teie proaktiivse suhtumise eest, selle eest, et teie, teie suhtumine on nii avatud, et te olete valmis meiega diskuteerima ning ma loodan, et uute oskuste agenda on samm õiges suunas, aitäh! aitäh ja nüüd QNGL fraktsiooni nimel Joao Pimenta Lopes aitäh, proua juhataja. Öeldakse alati, et liiga palju tööpuudust, töötuid on ja e, nüüd püütakse Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke saavutada olukorras, kus üks neljandik elanikkonnast on jätkuvalt töötu. E, ja kui me räägime siinkohal elukestvast õppimisest, siis e, komisjon Eh, allutab seda haridusele kui sellisele, aga see ei ole arvesta mitte kunagi rahvusriikide huve, vaid ta arvustab, arvestab alati suurettevõtete huve eh, ja so-, teised sotsiaalsed eh, ringkonnad ar-, jäetakse lihtsalt häbematult kõrvale kui me räägime kaitsvast paindlikkusest, siis ma väga vabandan, sellest ei ole juttugi, kuna kollektiivlepinguid rünnatakse ja püüd-, võetakse vastu pidevalt mitmesuguseid liberaalseid tegevuskavasid Euroopa eh, Liit pakub kod-, kodanikele vaesust, kodanikud aga seda ei vaja ja nüüd saab järgmiseks sõna kolleeg Jean Lambert. suur tänu ka mina tahaksin tegelikult, et meil oleks siin täielikud dokumendid kättesaadavad, et me saaksime põhjalikumalt arutada. aga ka ilma nendeta on selge, et äh, võtmetähtsusega oskusi ühiskonnas napib. seetõttu on meil ka see sinise kaardi ettepanek tegelikult ei puuduta töökäte nappus mitte ainult IT-sektorit, vaid ka inseneriteaduste valdkonda, ka seal on inimesi väga palju puudu ma loodan seetõttu, et me vaatame täpsemalt üle selle, kus inimesed neid oskusi arendavad ja kus nad need kõigepealt omandavad. ühes oma varasemas raportis rääkisime me ka sellest, mismoodi muuta oma majandused süsiniku vaesemateks majandusteks ja seal toodi väga mitmeid soovitusi just nimelt oskuste kohta. ma loodan, et neid soovitusi ka järgitakse ja et neid soovitusi võetakse arvesse uutes ettepanekutes, mida komisjon esitab. juhul, kui see nii ei ole, siis me ju lihtsalt kordame oma raporteid, aga mitte kuhugi ei jõua, aitäh. aitäh ja fraktsioonide nimel viimasena saab sõna kolleeg Laura Algea, palun. aitäh, proua juhataja, proua volinik dei lavoratori con le nuove riforme del lavoro. ma leian, et me peame rääkima töötajate õigustest, seda ongi tehtud, meil on mitmeid tööturureforme, me oleme ju näinud, mis on toimunud Prantsusmaal, Hispaanias, Kreekas ja teistes riikides. me oleme palunud, et Euroopa Komisjon näeks ette töötajate suurema liikuvuse, aga ainuke liikuvus, mida me näeme, on paraku ajude äravool mis liigub ühest Euroopa otsast teise. kahjuks ei ole ühiskonna tasandil mitte midagi tehtud uute oskuste osas. me ootame endiselt töötajate lähetamise direktiivi, seda direktiivi äh, koostatakse ja seda äh, muudetakse, aga vastu ei suudeta võtta meil on vaja kaitsta töötajate õigusi ja on vaja leevendada neid sotsiaalseid probleeme, mis Euroopat on tabanud, aitäh! pooleteiseks minutiks, Anne Sander. lugupeetud president, lugupeetud volinik, ma tervitan Euroopa Komisjoni algatust, mis puudutab uusi oskusi Need oskused on tänapäeval tõesti võtmetähtsusega elemendiks, mille abil me saaksime eh, tõeliselt muuta Euroopat võrreldes selle olukorraga, milles me praegu oleme ning eh, kaotada ära töökohtade polariseerimise, mis seisneb selles, et meil on väga kõrge kvalifitse-, kvalifikatsiooniga tööd ja siis need, mis ei nõua mitte mingeid oskusi. ma arvan, et kõik eurooplased peaksid omama oskusi, mida on võimalik tegelikult kasutada, mis on praktilised, mis võimaldavad neil hästi elada ja mis vastavad ettevõtete vajadustele. seetõttu leian ma, et meil on vaja teha kõik võimalik, et edendada just nimelt praktilist kutseõpet meil on vaja kutseõpet arendada, aga anda sellele ka rohkem väärtust, muuta see atraktiivsemaks kõigi inimeste jaoks, olenemata nende senisest haridustasemest. see võiks olla äh, osa esimesest ka elukestvast haridusest. ma arvan, et meil on vaja mõelda sellele, milliseid oskusi vajatakse tulevikus, meil on vaja välja töötada selline hariduslik äh, platvorm, mis võimaldaks meil astuda vähemalt esimese sammu, aga teiseks on vaja igale tööotsijale anda ka personaalsed võimalused ümberõppeks ja oskuste omandamiseks. sellepärast, ehm, et ühiskond on muutunud ja ennekõike vajatakse IT-alaseid oskusi. proua volinik, ma tänan teid teie töö, töö eest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 lugupeetud kolleeg, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et liikmesriigid peavad ise töötama oskuste vallas, nad peavad ise välja töötama vajaliku kutseõppe, näiteks Prantsusmaal on valitsus seadnud kutseõppe ja praktikakohad prioriteediks, on seda ka öelnud, ning lisaks sellele on võtnud selliseid meetmeid, mille abil ettevõtteid ka julgustatakse praktikavõimalusi pakkuma. ehk siis ettevõtted ise nüüd on huvitatud praktikavõimaluste pakkumisest. ma arvan, et liikmesriigid peavad tegema väga palju tööd ja see puudutab ka Prantsusmaad, aitäh! aitäh ja nüüd kolleeg Silvia Kosta, kaks minutit, palun. aitäh, proua juhataja. ma hindan väga kõrgelt seda, et teie, proua volinik Tyson, olete ees, nüüdseks koostanud sellise oskuste tegevuskava selleks, et parandada olukorda inimkapitaliga tööhõivet ja ma leian, et seda tuleks igatahes jätkata, jätkata eh, see, nii, nagu ma nõudsin seda juba tööhõive eh, komisjonis, kui meil oli kohtumine teie ja volinik Navratšitšega. see puudutab eeskätt elukestvat õpet. me teame, et pakkumine ja nõudlus ei sobi kokku, aga me peame edendama digitaalseid oskusi, aga ka võtmeoskusi ja seega on vaja ka pidevalt tegeleda täiendõppega. ilmselt on vaja e, koolituskeskuste, ülikoolide e, vahel ühelt ja e, ettevõtte, uurimisasutuste ettevõtete vahel teiselt poolt selleks, et inimesed saaksid kaasas käia uuendustega. ma olen nõus teie koolitusalase öö, Äh, see välja toodud põhipunktidega, et haridus peab olema võrdlus äh, ja et inimeste oskusi tuleb süvendada ja parendada ja nüüd ma tahaksin teie käest lähemalt kuulda midagi ka isiklike oskuste kohta, samuti ka äh, selle kohta, kuidas oleks võimalik kaasata sellesse programmi nii formaalsed kui mitteformaalsed oskused, see, mis te siin äh, välja pakkusite, eh, tähendab seda, et me peaksime ka eh, tunnustama kolmandatest riikidest pärit kodanike eh, diplomeid. see tähendab, et see annaks võimaluse neile, kes on üliõpilased, kuid on põgeniku staatuses, et nad saaksid kõrgkoolis oma õpinguid jätkata. see puudutab ka nii öö, kutseoskusi omandavate kui ka üliõpilaste Eh, võimalusi. loomulikult on vaja koolitada täiendavalt ka neid, kes ise õpetavad. suur aitäh ja nüüd kolleeg Lynn Boylan. suur tänu, suur tänu, volinik ma arvan, et me oleme ühel meelel, et alati on vaja oskusi täiendada töötajatel, pidades silmas, et uued tehnoloogiad eh, tulevad ja arenevad, aga me ei saa eh, lihtsalt uute oskustegevuskava erahuvide eh, jaoks rakendada ja mis puudutab praktikat, ja õpipoisi staatus, eh, siis neid, seda, neid staatusi ei tohi ära kasutada ekspluateerimiseks, vaid see peab olema tasustatud ja eratööstuse huvide eh, eest seismine ei ole ühiskonna huvides. parim viis, kuidas muutuvatele oludele kohandada inimesed, on anda neile haridus ja õppimine peab olema elukestev ja pidev täiustumine, eh, mis toob kaasa kriitilise mõtlemise inimestel, sellest tõuseb kasu kogu ühiskonnale tänu ja nüüd äh, kolleeg Randke. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, oskused, see on uus võlusõna Euroopa poliitikas, kõik armastavad seda, oskused, eriti uued oskused, ma juba näen plakatit, värvilist plakatid, kus on väga palju naeratavaid nägusid, kes ütlevad uued oskused, aga mida need uued oskused siis tähendavad? mida see tähendab noore töötu jaoks? kas see avab neile uued võimalused või on tegemist lihtsalt strateegiaga mm, neist teha patuoinas, et nad ei ole tööd leidnud? jah, vabandust küll, teil on kolm bakalaureusekraadi ja magistrikraad, aga teil ei ole siiski piisavaid oskusi, et töökohta leida. kui me tahame, et meie oskuste tegevuskaval oleks edu, tõeline edu, siis on vaja toetada praeguseid haridussüsteeme, arvestades nii õppijate huvidega, pluss investeeringute programm, mis loob töökohti, mille jaoks me oskusi anname Äh, uute oskuste arendamine jah, peab muutma inimeste elu Euroopas, vastasel korral me ei ole oma tööd korralikult teinud. üks hetk, siin on teile sinise kaardi küsimus härra Schultzelt, kas te olete nõus vastama? härra Schultze, teil on kolmkümmend sekundit. proua Rainke mul on ainult eh, ühekordne haridus insenerina, mul oli ka tegelikult pärast õppimist väga keeruline tööd leidma, ma leian, et kui inimesel on kolm kõrgemat haridust ja tal ei ole tööd, siis te ausalt öeldes pingutasite oma näitega natuke üle. ma mõistsin teie te juttu nii, et oh ei, null oskusi, ei midagi eh, ja parem, kui me üldse midagi ei teeks. proua Reinke, teil on kolmkümmend sekundit aga minge kord Hispaaniasse, inimestel on seal niisugune saatus, neil on äh, kolmekordne, äh, kolmekordselt lõpule viidud haridustöö, aga äh, ma ei saa aru, miks me peaks investeerima sellesse, et need inimesed mitte ainult ei saadaks tööd, vaid et loodaks ka töökohti, meil on vaja mitte ainult haridust, vaid ka tõepoolest tegevuskava selleks, et Euroopa tasandil teha midagi selleks, et noored inimesed töökohti leiaksid. aitäh ja nüüd palun kolleeg Jane Collins. ma tänan. mis mõte on rääkida uute oskuste tegevuskavast Euroopa jaoks? kui Türgi president, kandidaatriigi president ütleb, et naised, kellel ei ole lapsi, on pool inimesed naised peavad saama valida oma elutee, kas nad eh, tahavad lapsi, tahavad tööd või mõlemat. Türgi on üks riik, eh, kelle juhtkond ei austa naisi ning kes on huvitatud ainult sellest, et naised eh, toovad lapsi või koristavad oma meeste järele Erdogan ja sellised mehed peaksid mõtlema selle tohutu panuse peale, mis naised on varasemal ajal andnud Marie Curie, Jane Austen, suffražetid. Need on naised, kes kahe maailmasõja vahel hoidsid riigid käigus ja naised, kes nüüd teenivad aega meie armeedes. jah eh, šovinistlik riik, kes tahab ühineda Euroopa Liiduga on mõeldamatu, ma loodan, et Briti naised näevad seda. ma tuletan teile meelde, et te võite jah, rääkida, mida tahate, aga see ei olnud tegelikult eh, teema kohta, mida me praegu arutame. nimelt eh, Türgi teemat puudutasite, aga me räägime uutest oskustest, tegevkavast ja muidugi te ise otsustate, millest räägite. nüüd järgmine on proua Mihhail Šodorova vážená paní komisařko kolegyně a kolegové já vám chci poděkovat. suur tänu lugupeetud president lugupeetud volinik ma tahaksin kõigepealt tänada eh, proua volinikku selle suurepärase sissejuhatuse eest võttes arvesse et praegu ei ole meil ju tegelikult veel teada uute oskuste agenda täpsed elemendid ja me peamegi nüüd me peamegi nüüd väljendama oma ootusi minu ootuste kohta ütleksin järgmist mis puudutab uute oskuste äh, paketti või tegevuskava, siis äh, tegelikult ei muuda see tegevuskava ju kuidagi väiksemaks nende õpilaste arvu, kes ei suudagi kooliteed lõpetada, vaid langevad enne välja meil on äh, ikkagi umbes viiendik neid inimesi, kes ei suudagi omandada mitte mingit haridust, isegi mitte põhiharidust. mis puudutab äh, selle uue tegevuskava lähtekohta, siis äh, kõigepealt räägitakse siin uutest teadusuuringutest kas te olete neid teadusuuringuid kasutanud, kas te olete kasutanud PISA uuringu tulemusi? või olete te kasutanud ainult neid tulemusi, mille te olete saanud juba varem? minu arvates on nii, et uute oskuste tegevuspakett peaks kaasa tooma selle, et parandatakse ka baasoskusi. kas tegevuskava kajastab seda, mida tööturg tegelikult vajab? meil ei ole ju võimalik rääkida ainult sellest, mida vajab turg, kui me samal ajal unustame täielikult vajaduse äh, tunnustada ka äh, põhioskusi, kõige peamisemaid oskusi, aitäh! aitäh, kolleeg Brando Benifei, palun! aitäh! väga hea, et Äh, seda tutvustate, aga on vaja teha ka konkreetseid ettepanekuid, neid ka äh, praktikas ellu viia. me räägime siin äh, järgnemistest sammudest, mis peaks tagama tõepoolest ka parema juurdepääsu tööturule, et see mõjub kaasavana ka kõige tundlikuma kodanikerühmade osas. kui me räägime digitaalsetest põhioskustest, nende oskuste hindamisest, kutsealasest haridusest, ja varajasest hindamissüsteemist nendele oskustele, mis on äh, sisserännanutel, kõike seda suudame saavutada ainult siis, kui me rakendame meetmed, mida arutleme täna, äh, me need ka ellu viime, tagades seega kodanike sotsiaalsed õigused ja neile ka töökohad. ilma töökohtadeta pole nendest uutest oskustest midagi kasu. suur aitäh ja nüüd palun kolleeg Konstantin Kadunjeva, palun suur aitäh! lugupeetud president, meie eesmärgiks on tagada et, et seitsekümmend viis protsenti tööealisest elanikkonnast aastaks kaks tuhat kakskümmend ka töötaksid. see on osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend tegevuskavast, aga aga ma ei usu, et meie läbikukkunud poliitikad suudaksid lahendada tulevasi probleeme. kust need töökohad tulevad? probleemi ei saa ju lahendada lihtsalt nii, et me ütleme, et haridus peab alluma turunõudmistele. see ei lahene kindlasti ka nii, et me teeme haridusest tarbekauba. me oleme juba näinud, et traditsioonilist haridust halvustatakse ja madaldatakse. me peame väljaõpet lihtsalt teenuse pakkumiseks haridus ja väljaõpe peaksid tegema palju rohkemat, kui olema lihtsalt äh, teenused. Need peaksid aitama isikul areneda. uute oskuste tegevuskavas tuleks rääkida sellest, kuidas investeerida inimestesse, kuidas anda neile oskusi ja teadmisi, aga mitte lihtsalt panna sellele külge hinnasilti. aitäh, järgmisena sõna kolleeg Adinolfi, palun. aitäh, proua juhataja tahetakse pidevalt oskusi edendada ja tahetakse pidevalt muuta ka isiksust. noori vaadeldakse kui inimkapitali, mida tuleks eh, ekspluateerida. aga kui me näeme, eh, kuidas inimesed astuvad tööturule ja me näeme seda ka tööturureformi najal, eh, mida Euroop-, mida Euroopa Liit nõuab Prantsusmaalt ja Itaalialt, see viib selleni, et sotsiaalne ja kultuuriline elu selle all kannatavad. noored peavad pidevalt kogu aeg kõike õppima, aga eh, neid ei õpetata olema ühiskonna osad ja tõuseb nende kriitiline meelsus ühiskonna suhtes. noorsoogarantii üks miljard euro see ei toonud aga mitte mingeid positiivseid tulemusi endaga kaasa. noorte tööpuudus Lõuna-Euroopas äh, on talumatult kõrge. me peame sellelt teelt lahkuma, me peame loobuma sellisest edasiliikumisviisist ja me peame tõepoolest rääkima mitte territooriumide vajadusest, vaid kodanike vajadustest ja nüüd palun kolleeg Van Denken de Leere. suur aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid ma usun, et ma ei pea nüüd enam siin meenutama eh, neid eh, tohutuid noor, noorte hulki, kes on töötud. ehkki meil madalmaades on olukord veel suhteliselt hästi, eh, on teatud määral töötuid ja see puudutab ka noori linnades eeskätt, kuid on olemas ka täiskasvanud, kes on kogu aeg oma elu midagi juurde õppinud, aga ikkagi eh, eh, jäävad nad, jäetakse nad tööturult kõrvale. inimesed on rohkem kui diplom, kui eh, diplom, mis neil taskus on. Need diplomid nad kannavad küll kogu eluaeg kaasa, kuid sel-, kaasas, kuid selle algatuse puhul ei ole ju tegemist sellega, et nad diplomeid juur-, kaasas kannaksid, vaid selleks, et nad õpiksid pidevalt midagi juurde, et kõik see, mis nad elus on kogenud ja äh, milliseid kogemusi nad on kogenud, siis minu arvates äh, tuleks neid inimesi mitte üle parda heita, eriti neid, kes on neljakümnesed äh, või vanemad kui näiteks mina. inimesi tuleb julgustada, inimestel tuleks Eh, moraalselt toetada, kui nad võib-olla tahaksid valida olemasolevast haridusest veidi erineva eh, väljaõppe. sest niisugune teadmiste täiendamine võib olla väga väärtuslik ja just sellise inimeste olemasolu valmistab Euroopat tulevikuks paremini ette kui midagi muud. nii ja nüüd palun kolleeg Marita Ulfskog. lugupeetud president, lugupeetud volinik ma tahaksin kõigepealt samuti tänada Euroopa Komisjoni selle uute oskuste tegevuskava eest. ma saan aru, et tegemist on väga pikaajalise töö tulemusena ja sellega püütakse tagada seda, et oskuste tunnustamine liikmesriigiti on ühtlustatud. see on väga oluline ja ma arvan, et väga tähtis on ka see, et me peaksime jõudma kõigi nende noorteni, kelle jaoks on mõeldud noorsoogarantii. meil on vaja anda rohkem tööd just neile, kes meie toetust kõige rohkem vajavad. aga see ettevõtlikkuse või ettevõtluse element, mis siia on põimitud, valmistab mulle muret just ettevõtted peavad äh, suutma pakkuda seda turvalisust, mida ühiskond meilt nõuab. ettevõtlus on muidugi väga oluline, aga kui ettevõtlus on lahendus kõigile probleemidele, mis iganes tõstatuvad, siis läheme me liiga kaugele. ettevõtlikkus või ettevõtlus võib olla ka eufemism FIE-ndusele. aitäh, kolleeg Tšuntis, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε suur tänu, lugupeetud president. austatud volinik. uute oskuste tegevuskava Euroopa jaoks, mida te kojale täna tutvustasite, on minu meelest lihtsalt uusliberalistliku lähenemisviisi üks väljendus ja see pigem dereguleerib tööturgu ärimaailm on nüüd veelgi tihedamalt seotud hariduse ja väljaõppega. me näeme, et inimesed lahkuvad koduriikidest, näiteks minu riigist, Kreekast, ja lähevad teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. ma arvan, et üksikisik teid tegelikult ei huvita. Teid huvitab tööstus, teid huvitab äri väga paljud töötud Kreekas ei saa sellest uuest tegevuskavast mitte midagi, sellepärast et neid allutatakse nüüd veelgi enam modernsele liberaalsele maailmale. E suur tänu ja tere kõigile, nüüd saab sõna härra Schulz pooleteistkümneks minutiks. lugupeetud härra juhataja, lugupeetud proua volinik, teie täna tutvustatud uute oskuste tegevuskava leiab minu toetust sest see eh, keskendub eh, nendele eh, nõudlustele, mis valitsevad tööturul, saavutused, muuhulgas sotsiaalsed saavutused, tegelikult rajanevad selle, et üle-euroopaliselt vastastikku tunnustatakse diplomeid ja vastastikku tunnustatakse ka oskusi selleks, et edendada piiriüles tööturg kogu Euroopa Liidus. meie jaoks on oluline, et akadeemilise ja kutsehariduse jaoks oleksid avatud kõik teed. ma leian, et need, kes on õppinud kutseharidust nõnda öelda duaalses süsteemis, mis valitseb Saksamaal, siis on selle, see üks edu garantiiks minu arvates on vaja selles osas tegeleda paljude või parimate praktikate vahetamisega ja sellest õppida, kuid edukas haridus Eh, ei garanteeri midagi ja hea tasemel kooli lõpetamine ei taga veel töökohta. kui me räägime põhiharidusest, siis põhihariduse andmise eest vastutab riik. minu arvates on oluline, et põhiharidus oleks antud sellisena, mis jätaks inimesele võimaluse ka eh, teise tee valikuks kui gümnaasiumi. meie jaoks on oluline esmaste ja sekundaarsete koolitajate koolitamine ma, ma ootan põnevusega reedese tegevuskava tutvustust, aitäh ja nüüd pal-, nüüd kolleeg Pretjes Prieto. El... ma tänan proua volinik, me saame toetada teie eesmärke, aga oleme pisut skeptilised instrumentide osas ja oleme väga selle vastu, kuidas te kavandate kõike seda finantseerida me näeme, kui suur on praegu tööpuudus Euroopa Liidus noorte hulgas samas, samas nelikümmend protsenti ettevõtjad ütlevad, et nad ei leia piisavate õigete oskustega inimesi tööle. väga palju on pikaajalisi töötuid, midagi tuleb ette võtta, aga me oleme skeptilised instrumentide osas meil on vaja toimivaid instrumente programm peaks olema aktiivsem ja rahastamise kohta, kuidas selgitada, et meil on vaja rohkem koolitust, et lõhesid vähendada, mis meil üha süvenevad. Nende vahel, kes õpivad uusi tehnoloogiaid, meil on Euroopa Sotsiaalfond, aga me näeme, kuidas kärbitakse tööhõive programme liikmesriikide eelarvetes. kakskümmend viis protsenti Euroopa Sotsiaalfondi rahadest peab minema tööhõivesse. ma tänan ja nüüd härra Klune. suur tänu äh, mm, täname selle teadaande eest ja ootame nüüd juba ka selle avaldamist trükist, aga tõesti kakskümmend protsenti meie noortest on tööta, nelikümmend protsenti ettevõtjad samas ei leia omale piisavate oskustega inimesi, meil on ka pikaajalisi töötuid, kellel pole oskusi. sama lugu oli kakskümmend aastat tagasi, üheksakümnendate aastate keskpaigas, eh, kus oli viisteist protsenti töötuid noori ja polnud piisavaid oskusi eh, me peame tõesti vaatama haridus- ja koolitussektori üle ja meil on vaja kaasata äh, tööandjad, ei piisa sellest, et lihtsalt kaeblevad, et ei ole oskustega inimesi, nad tuleb otseselt kaasata praktikaõppesse, õpipoisi programmidesse, on ju nende endi huvides, et äh, tõesti meil tekiksid töövõtjad, kellel on õiged oskused. jah, kakskümmend seitse miljardit äh, eurot on Euroopa Sotsiaalfondis olemas, te ütlesite, et oskusi äh, arendada ja tõsta. ma loodan, et liikmesriigid kasutavad ära selle raha ja tõesti arend-, töötavad välja vajalikud koolitusprogrammid oskuste tagamiseks. jah, kvaliteet haridusel on samuti väga tähtis, seitsekümmend miljonit eurooplast ei oma piisavat lugemis, äh, kirjutamis- ja arvutamisoskust nii, muidugi primaarharidus, algharidus on liikmesriikide ülesanne, aga sellessegi tuleb tõsiselt suhtuda, sest uut tüüpi majandus öö, vajab oskustega tööjõudu. ma tänan, proua Plinkevitšute. aitäh, härra juhataja, proua volinik, ma tänan, et te tutvustasite seda uut strateegiat hetkel ausalt öeldes digitaalsel tööturul enam ei piisa eh, olema sellest, kui te olete ükskord mingid oskused omandanud, sest areng on nii kiire, oskusi tuleb pidevalt täiendada ja süvendada, sest ikka ja jälle tekivad uued eh, meetodid ja lahendused, millega tuleb kohaneda, kuid silmas pidades Euroopa Liidu kõrget tööpuudust, eh, ühelt poolt, siis teiselt poolt on tegemist olukorraga, et ettevõtjad ei leia töötajaid, nad ei leia äh, Äh, inimesi, kes sobiksid äh, töökohtadele, mistõttu tuleks koolitusse rohkem investeerida, iseäranis investeerida äh, sellesse, et inimesed oleksid motiveeritud töökohal järjest ja järjest oma teadmisi täiustama. meil on oluline, et koolitataks just need erialade esindajad, keda tööturul valitakse kes on vajalikud nii tööturu kui ka teadusuuringute jaoks. kui me räägime ajude äravoolust Euroopast, kui nad lahkuvad siit, siis ausalt öeldes tuleb luua tingimus, e, töötingimused senisest paremad nii inimestele, kellel on mingi puue, või e, nendele, e, kes on laste emad. ja nüüd proua Schulze, palun. aitäh ma tervitan seda uut uute oskuste tegevuskava, mida proua volinik tutvustas, ma õnnitlen teid, proua volinik, selle tegevuskava puhul, sellepärast et selline uute oskuste tegevuskava on väga oluline selleks, et kohaneda muutunud olukorraga tööturul. noortel inimestel peab olema võimalus tööeluga kohaneda, nad peavad olema teadlikud sellest, et see tööelu maailm muutub pidevalt see tähendab ühelt poolt me peame eh, hoolitsema nii noorte eh, koolitatavate kui ka tööandjate eest, eh, selleks, et kaasata senisest paremini uuendusi, me peame kaitsma oma konkurentsivõimet, mistõttu on väga kahju, et noored inimesed peavad töötama töökohtadel, mis ei vasta nende ambitsioonidele ja kvalifikatsioonile. kui me räägime eesmärgist Äh, aastani kakskümmend kakskümmend tagada tööhõive seitsmekümne viie protsendi tasemel, sinna on jäänud vähem kui viis aastat, aga see tähendab ka seda, et nendel inimestel kõikidel peab olema töö, kui me räägime nii kõrgest tööhõivest, siis me, me tagame intensiivse majanduskasvu, tagame elukestva õppe, see kõik on väga vajalik, lisaks sellele on inimestel vajalikud digitaalsed oskused ja neid on vaja süvendada me peame looma suurepärased tingimused uute töökohtade loomiseks. see on väga oluline, et koolitus ja täiendõpe on need, millele me panustaksime, sellepärast et need on inimeste töövõimelisuse seisukohalt väga olulised, sellepärast ma tervitan äh, seda äh, teie uute oskuste tegevuskava, me peame Euroopa Liidus tervikuna senisest rohkem pingutama. Äh, ja nüüd kolleeg Lebatska przyłączam się do... suur tänu, president. jah, minagi e, kiidan volinikku. E, jah, rääkides oskustest, me peame kõigepealt küsima, et e, milline koht on haridusel ühiskonnaelus? hariduse kvaliteeti peab mõõtma mitte selle alusel, kuivõrd hästi mingi eksam sooritatakse. on oskused, mis on horisontaalsed, neid me vajame, aga on vaja ka sotsiaalseid ja vaimseid oskusi inimestel ja tähtis on tagada, et ettevõtjadki oleksid kaasatud haridusse ja on vaja nõuda, et nad kohustuksid looma noortele töökohti ja meil on vaja õppekavasid ja meetmeid äh, paremaid ja peame ka mitteametlikku haridusteed aktsepteerima. on vaja ära kasutada olemasolevad instrumendid, nagu näiteks Erasmus pluss, tagamaks, et uusi oskusi üha intensiivsemalt omandataks. ja peame mõtlema ka väljaspool Euroopa Liitu oskuste omandamise peale. lugupeetud saadikud, palun pidage kõneajast kinni, meil on väga palju veel arutada täna õhtul ja aeg ei ole piiramatu. härra Muressan. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. kahekümne, kolmekümne äh, aasta pärast enamik töökohti kuuluvad kategooriatesse, mida täna veel ei eksisteeri. ja mõtleme selle peale, mis oli kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi ja eh, kuivõrd on kõik muutunud, aga see progress üha kiireneb tulevikus ja väga tähtis on mõelda, et ettevõtjate oskusedki tulevikus on hoopis teistsugused kui praegu ja protsessid üha kiirenevad. mida me peame tegema, me peame kõigepealt andma noortele õiged oskused, mida neil on vaja selleks, et tuleviku töökohtadel töötada ja me arutame väga palju ähm, digitaalsest ühtsest sigiturust äh,, online turust äh,, ka digitaalne tegevuskava agenda muutub isiklikuks äh, Äh, nii, et inimesed mõistavad, et Euroopa teeb midagi nende heaks ära. kõigepealt on vaja noorteorganisatsioonid kaasata üha rohkem, kui me teeme uusi ettepanekuid. teiseks, digitaalne kirjaoskus peab muutuma üheks põhioskuseks, mida hakatakse omandama juba varajases nooruses ja hiljem täiustatakse kogu elu kestel. haridussüsteemid liikmesriikides peavad kohanema sellele ülesandele liikmesriigid peavad tagama, et haridussüsteemid tõesti kajastaksid turgude vajadusi, ega me ei jääks alla eh, rahvusvahelises konkurentsis ja on vaja ka tagada, et Euroopa Liidu eelarvelised vahendid tõesti eh, suunatakse noorsoo toetamiseks, aitamaks ka eh, üleminekul traditsiooniliselt hariduselt uuele haridusmudelitele. ma tänan ja proua Varg, suur tänu ma tervitan seda, et komisjoni ettepanekus mõistetakse, et on vaja eh, horisontaalne elukistev lähenemisviis võtta, kui asi puudutab elulisi oskusi ja tööoskusi. ebakindlas maailmas on vaja noored ette valmistada eh,, motiveerida neid loomingulist mõtet, tegevust arendada, suutlikkust suurendada, et nad muutuksid eh, julgeteks probleemide lahendajateks ja vastutustundelisteks kodanikeks. Nad, peame aitama neil elada väga kiiresti muutuvas maailmas, mida me isegi ei suuda veel ette kujutada. üks asi on, mida me teame, et see tulevane maailm on üha enam digitaliseerunud ja ühendatud omavahel ja sellepärast meediaalane kirjaoskus on väga tähtis, aga ei piisa sellest, et tehnoloogiat ja instrumente õppida vaid on vaja kriitilist mõtlemist arendada ja uudishimu digitaalmaailma vastu turgutada, et nad muutuksid mitte ainult tehnoloogiate kasutajaks, vaid aktiivseteks kodanikeks selles ühendatud ühiskonnas. minu jaoks selgrooks peab olema kodanikkonna harimine, sealhulgas e-kodanikkonna harimine, seda nii ametliku kui mitteametliku hariduse kaudu. ma tänan nüüd saadik Paunova ma tänan, vajalikud oskused eh, et edukad olla, muudab meid innovaatiliseks, konkurentsivõimeliseks ja progressiivseks. jah, ma ootan nüüd konkreetseid ettepanekuid pikisilmi pea. pea nelikümmend protsenti elanikkonnast Euroopa Liidus on ülikoolikraadiga, aga samas ainult üks neljast äh, tööandjast eh, leiab õiged eh, inimesed, ei, ei leia õigeid inimesi oma tööle. ja meil on vaja siin eh, juht, juhi roll haarata ja e-oskusi ja ettevõtlusoskusi edendada. üheksakümmend protsenti tulevastest töökohtadest nõuab IKT oskusi, aga ainult üks kolmandik eurooplasi on kasutanud internetti täna. rääkimata sellest, et me ei tea täpselt, mismoodi hakkavad välja nägema tuleviku töökohad. selleks, et tagada lisandväärtus, me peame jah, ka oskuste tunnustamist öö, äh, edendama, äh, mitmesugused töö, ettevõtjate passid oskusi on vaja mitte ainult edendada, vaid need peavad olema ka portatiivsed, kaasaskantavad ja kohaldatavad. meil on ühtne siseturg kaupadele ja teenustele ja nüüd on aeg luua ka inimkapitalile ühtne siseturg. suur tänu. ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor. aga me saame ära kuulata ainult neli sõnavõttu mul on kahju, aga nii see on, sest me oleme kõvasti ajast maas. proua Tegiar. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. sellel uuel tegevuskaval on kaks äh, tugisammast. esiteks äh, peaks sellega lahendatama kõrge töötuse probleem suure töötuse probleem. eriti puudutab töötuse probleem ju noori väga paljudes riikides ning teiseks eh, peaks eh, see andma sobiva tõuke majandusele väga mitmetes liikmesriikides, kus on majanduskasvuga probleeme. ja seda just sellepärast, et puuduvad vajalike oskustega inimesed teatud sektorites. see puudutab ka turismisektorit turismisektoris töötab tuhandeid inimesi, need inimesed saaksid anda suure panuse SKP-sse, aga seda ainult juhul, kui ettevõtetel oleks paremad võimalused neid isikuid tööle võtta ja ühtlasi, kui oleks paremad võimalused nende isikute digitaalsete oskuste arendamiseks. turismisektoris on vaja edendada inimeste liikuvust on vaja edendada ka koostööd Euroopa VKE-de vahel meil on vaja platvormi, mis aitaks, äh, mis aitaks täita nõudluse töökohtade järgi ja meil on vaja paremini ära kasutada oma inimressurssi. aitäh, härra Plankovitš, üks minut. suur tänu, lugupeetud president Euroopa Parlament on juba tükk aega rääkinud sellest, et meil on vaja ühenduse strateegiat uute oskuste kohta. seetõttu me tervitame seda uute oskuste tegevuskava. Euroopa Parlament ei tohiks luua uusi barjääre, ei tohiks luua uusi lõhesid uues ühiskonnas, milleks on digitaalne ühiskond kui me tahame ära kasutada kõiki oma võimalusi, on meil vaja uut väljaõppe tegevuskava, mille abil ületada lõhe pakkumuse ja nõudluse vahel digitaalses majanduses. meil on vaja selliseid algatusi, mis suurendavad digitaalset kirjaoskust ning äh, teevad Internetti kättesaadavaks kõigile Euroopa Liidu kodanikele. meil on vaja rohkem võimalusi, meil on vaja elukestvat õpet selleks, et äh, tagada, et äh, inimesed, kellel ei ole praegu vajalikke oskusi, omandaksid vajalikud oskused meie muutuvas maailmas. aitäh teile ja nüüd saab sõna proua Tomasitš üheks minutiks. aitäh aitäh, nagu ma täna hommikul ütlesin, on viimase kahekümne aasta jooksul kolmkümmend protsenti inimeste arv vähenenud, kes on osalenud eh, elukestva õppimise protsessis. maailmas toimuvad muud murrangulised muudatused ja Euroopa peab nendes tingimata osalema. me peame investeerima uutesse oskustesse ja teadusuuringu ja arengutegevusse. kui me tahame üldse tööturgu töö, konkurentsivõimelisena hoida. me peame ära kasutama kõik võimalused olemasolevat tööturgu muuta, kõiki eh, digitaalsetest uuendustest kasu lõikama. Need äh, sammud aitaksid kaasa ümber korraldada kogu Euroopa majandust ja see annaks positiivse eh, signaali kogu Euroopa Liidu liikmesriikide majandustele. härra Edrich, üks minut. suur tänu. paistab, et Euroopa Liit tahab kontrollida oma kodanike elu kõiki osi meil on Euroopa Liidu standardid oskuste ja hariduste kohta. kas see tähendab siis seda, et igas liikmesriigis hakatakse nõudma samasugust haridust ja kehtestatakse ühesugused formaalsed haridusstandardid? Te tahate tagada, et inimesed omandaksid oskused ja neid ka kasutaksid. see tähendab seda, et maksumaksja peab maksma kümneid miljardeid eurosid. haridus ja väljaõpe, nagu enamik asju töötavad paremini siis, kui Euroopa Liit neisse ei sekku, vähem teoritiseerimist ja rohkem mm, kohalikku praktikat. me ei saa hakata kontrollima kõiki oma eluosi, selline sekkumine igal tasandil töötab enesele vastu, aitäh! aitäh ka teile, härra Efridž, ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna proua volinik proua Tyson, palun! suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud kolleegid, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. kuna aega on vähe, siis äh, teen ma oma kokkuvõtte väga lühidalt. esimees tuletas meelde, et aeg jookseb ja ma rääkisin alguses väga pikalt. lubage kokkuvõtteks siiski öelda, et äh, ma olen väga rõõmus selle üle, et me oleme ühel meelel äh, oskuste osas et me saame kõik aru, et seda tegevuskava on vaja loomulikult äh, tuleb siia juurde ka uute töökohtade loomise vajadus. meil on üks lipulaeva algatus, milleks on Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja selle fondi eesmärk ongi ju suunata raha reaalmajandusse selleks, et tekiks rohkem töökohti, mis oleksid ka suurema kvaliteediga. lubage mul korrata seda, millest me rääkisime juba ühiskomitee koosolekul eelmisel, eelmise aasta aprillis oskustealane töö ei ole midagi räpast. haridus ja väljaõpe peab noori valmistama ette selleks, et nad saaksid täieõiguslikult ühiskonnas osaleda ning et neil oleks võimalik omandada selliseid oskusi, mida ühiskonnas reaalselt ka vaja läheb. inimesed ootavad ja õigusega, et nende haridus ja väljaõpe aitab neil saada ka hea töökoha kui inimesel on head põhioskused ja kui inimene kogu elu õpib, siis eh, on sellest kasu majandusele ja on kasu ka inimesele endale, sest eh, ta saab ennast eh, väljendada ja kasutada oma oskusi. parem haridus ja paremad oskused toovad kasu kõigile, nii neile, kes juba töötavad, kui ka neile, kes praegu ei tööta paremate oskuste tegevuskava sõltub muidugi sellest, mida teevad kõik sidusrühmad, ennekõike sõltub see muidugi liikmesriikidest, aga ka ettevõtetest, ametiühingutest, koolidest, õppuritest, töötajatest ja paljudest teistest. Euroopa Parlamendil on siin võtmetähtsusega roll. ennekõike on meil vaja, et see debatt omandaks parema nähtavuse, et te räägiksite nendest küsimustest ka oma koduriikides. Euroopa Parlamendi liikmed, ma soovin teid tänada teie toetuse ja inspireeriva vaimu eest, ma jään ootama koostööd teiega ning nagu ma ütlesin juba sissejuhatavas sõnavõtus, saavad kõik need dokumendid kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik ja need dokumendid tehakse kättesaadavaks pärast järgmist reedet, mil nad ametlikult vastu võetakse. suur tänu! suur tänu ka teile, proua volinik! suur tänu, et te tulite äh, see, siia seda debatti pidama, sellega on see arutelu ka lõppenud. due strade o di sospendere per aspettare. niisiis Äh, võib-olla hetkeks äh, teeme pausi, äh, laseme ministril saabuda või me võime ka ilma ministrita alustada, aga ma arvan siiski, et targem on pisut oodata